kallid kolleegid, meediavabadus ja meediapluralism on Euroopa Liidu põhiväärtusteks ja Türgi on eh, Ehm, kandidaatriik, kellega meil on läbirääkimised ehm, ja meie suhted äh, kandidaatriikidega peavad olema, põhinevad vastastikusel äh, avadusel ja usaldusel, meie võtame läbirääkimisi Türgiga äh, tõsiselt ja me peame tõsiselt välja ütlema selle, kus on arenguid toimunud, aga ka selle, kus on probleeme ja probleemid pressi- ja väljendusvabandusega Türgi kontekstis ei ole midagi uut. me oleme suure hämmastusega näinud äh, äh, Kiisi mm, pargis toimunud äh, sündmusi ja eile nägime me taas reide, mis olid suunatud valitsuskriitiliste üksuste suunal ja sellega seoses me oleme ka mures olnud ning